Euroopa eh, Parlamenti sellest, et parlamenti on valitud Dobromir Sosnjerts ja Aleksander Gabelitš eh, vastavalt alates kahekümne teisest märtsist kaks tuhat kaheksateist ja neljandast aprillist kaks tuhat kaheksateist, asendades eh, Korvin Mikket ja Jens Nilssonit. tervitan uusi kolleege ja meenutan neile ette, näed, on nüüd parlamendi täieõiguslikud liikmed pärast äh, Gianni Pitella ja Matteo Salvini valimist äh, Itaalia Vabariigi senatisse ning Lorenzo Fontano äh, valimist Euroopa, Itaalia parlamendi saadikuks konstateerime, et nende mandaadid on täitmata ning pärast Jean-Paul Denano mandaadist loobumist on tema mandaat jäänud täitmata ja teavitasime sellest ka Prantsuse võime